president. Καλησπέρα σας κύριε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Tere päevast kõigile kolleegid. Jätkame oma istungit. Kõigepealt tahaksin teile teatada, et eile äh, heaks kiidetud päevakord on välja jagatud äh, ja protokoll täpselt samuti, nii et kui teil protokolli vastu midagi ei ole, siis loeme protokolli kinni.